oluline, et komisjon ja Euroopa Parlament töötaksid selles vallas käsikäes. suur tänu. suur tänu, härra volinik. ja eh, praegusel hetkel me selle teema lõpetame ja homme kell kaksteist toimub, kaksteist kolmkümmend toimub hääletus ja nüüd me oleme jõudnud tänase päevakorra viimase punktini. see on Euroopa, eh, see on Francois Alfonsi raport mis puudutab Euroopa Liidu makropiirkondlike strateegiate arengut, selle praegusi tavasid ja tuleviku väljavaateid, eriti just Vahemere piirkonnas. alustagem siis sellega, et me anname kõigepealt neli minutit kõneaega härra Alfonsile. suur tänu, härra president. volinik see raport, mis puudutab makropiirkondlike mm, e, strateegiate arenguid ja tavasid ja tulevikuväljavaateid, mm, e, tule, seda tuleb vaadata kolme e, probleemi taustal. kõigepealt territoriaalne koostöö. makropiirkondlikud mm, strateegiad hakkasid tekkima kolm aastat tagasi ja me Vahemere piirkonnas räägime just koostööst eh, rannikuriikide vahel, aga eh, praegusel hetkel on tekkinud uued väljakutsed, eh, kõigepealt Euroopa kevad, siis meie enda majandusprobleemid. makropiirkondlik strateegia on üks Euroopa poliitikatest elle apporte une vue d'ensemble et renforce les stratégies entre les régions. see äh, annab ülevaate äh, ja tugevdab strateegiaid riikidevahelises koostöös, see annab sellele piirkondliku dimensiooni ja sellisena me peaksime eh, makropiirkondlikke strateegiaid edasi arendama ning eh, komisjon peaks eh, tegelema tuleviku pro projektidega, eriti arvestades seda, kuivõrd oluline see teema on Vahemere piirkonnas. Euroopa tuleviku seisukohast me peaksime arvestama välja niisuguse lähenemise pragmaatilisest seisukohast lähtuvalt see peaks hõlmama nii Vahemere kui Aadria mere piirkonda ja see oleks esimene samm. samasugune lähenemine on osa, on oluline ka e, e mitte ainult Vahemere kesk- ja Aadria mere piirkonnas, vaid ka Vahemere lääne osas Euroopa, mm, tähendab, erinevused Vahemere piirkonnas on väga suured ja eh, territoriaalne koostöö võimaldaks eh, kestlikke lahendusi. Eh, me mõtleme siinjuures, et uusi finantsvahendeid ei ole vaja, et tuleb tegutseda olemasolevate eelarvete piires, makropiir makropiirkondlik strateegia võimaldab arvestada kohalikke e, institutsioone, hõlmata neid mitmetasemelises e, e, juhtimises. ning vaja on, et ka Euroopa Liidu eesistujariik tegeleks selle teemaga. paljud tahavad Eh, makropiirkondlike eh, strateegiatega edasi liikuda, nad tahavad, et Vahemere piirkonnas oleks see edukas, see saadaks Vahemere piirkonna riikidele tervikuna välja positiivse sõnumi ning ma tahaksin lõpuks tänada oma kolleege Regionaalarengu Komisjonist, kes eh, aitasid mul teksti muudatusettepanekutega paremaks teha. ma tahan tänada kolleege ka äh, kultuuri- ja välisasjade komisjonist, e, kes on variraportöörid selle teema puhul ning nad on äh, andnud oma suure panuse selleks, et raport muutuks paremaks. suur tänu. nüüd on meil täpselt viis kõnelejat avatud mikrofoni raames ning alustagem siis ühe inimesega, kes täna pole veel sõna võtnud. Eh, proua Venerapatoa. suur tänu, härra president. lugupeetud kolleegid, ma tahaksin eh, lisada mõned mõtted eh, sellele, mida ütles härra Alfonsi. mina esindan kultuurikomisjoni. makropiirkondlik strateegia on avanud detse-, detsentraliseeritud koostöö jaoks Vahemere piirkonnas täiesti uue tee. viimaste aastate viimaste aastate arengud on toonud endaga kaasa aktiivse naabruspoliitika, eriti noorte inimeste valdkonnas. ma tahaksin rõhutada kolme asja. kõigepealt koostöö noorsoo vallas. vaja on kasutada ära Euroopa programme et luua sünergiat eh, Vahemere eh, eh, noorsoorbüroo töös aga on ka eh, palju takistusi, näiteks eh, vabalt ei saa liikuda nii õpetajad kui tudengid, kõigepealt aitaks kaasa selle probleemi lahendamisele eh, viisarežiimi lihtsustamine, nii et, et õpet- ja oluline on ka see, et õpetajatel ja teadustöötajatel oleks piisav rahastus aga eh, kõigepealt on vaja eh, anda nendele viisa, et nad saaksid osaleda Euroopa eh, programmides. ma tõepoolest tahaksin tänada härra Alfonsi väga tõhusa koostöö eest selle raporti koostamisel. ma annaksin sõna proua Tikaole. härra president, ma tahaksin rõhutada, et makro piirkondlik strateegia on äärmiselt oluline, see peab põhinema mitmetasandilisel juhtimisel, see hõlmab kõiki eh, piirkondlikke ja eh, kohalikke eh, valitsusasutusi. Neid strateegiaid on vaja välja töötada, see on protsess ja nende rakendamine on samamoodi protsess, et rakendus oleks hea on vaja, et liikmesriigide programmid hõlmaksid prioriteete. me kutsume komisjoni ja nõukogu toetama Donau eh, piirkonna eh, makropiirkondlikku mm, strateegiat. kahe tuhande kümnendal aastal palus Ehm, parlament, et eraldataks üks koma viis miljonit eurot selleks, et oleks võimalik rakendada eh, Donau piirkonna strateegiat ja see välja töötada. Ehm, suur tänu, härra president, ütleb proua Kratsa, ma tahaksin tänada härra Alfonsit raporti eest ma tahaksin eh, rääkida ka eh, ettevalmistustööst, me arutasime seda teemat eh, Vahemere piirkonnas väga paljude piirkondlike kohalike omavalitsuste esindajatega. see küsimuse mm, käsitlemine oli juba väga oluline. makropiirkondlik strateegia ei nõua lisafondi, vaid me lihtsalt suudame läbi selle paremini ellu viia Euroopa poliitikaid ja minu arvates eriti oluline on siin Aadria ja Joonia mere initsiatiiv ning me loodame, et komisjon lähitulevikus eh, reageerib sellele ettepanekule väga eh, positiivselt. see strateegia on oluline. seal on ka arvestatud merelist aspekti ning see annab tõuke ka eh, Vahemere piirkonnas teistele regioonidele arenguks. ja nüüd siis viienda kõnelejana võtab sõna proua Pasescu. suur tänu, president. makropiirkondlik strateegia eh, on tõhus, sellepärast et see annab piirkondliku koostöö projektidele uue dimensiooni see parandab koordineerimist regionaalsete programmide vahel ja aitab kaasa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviimisel. Balti mere strateegia on olnud ühtekuuluvuspoliitika seeskujuks. ma kasutan eh, ka seda võimalust, et ma toetan eh, samasuguse poliitika väljatöötamist Euroopa Eh, lõunaosas, see aitab kaasa eh, piirkondlikule koostööle. Vahemere piirkonna makropiirkondlik strateegia oleks samm edasi, siin on elavad inimesed, kellel on ühine ajalugu, ühine kultuur ja niimoodi me loome nendele optimaalsed eh, tingimused arenguks nii kultuuri kui meretranspordi vallas. ja nüüd lõpuks sõna härra Kallasel, et te olite väga huvitatud idapartnerlusest ja nüüd siis eh, Vahemere piirkonnast. härra president, lugupeetud parlamendisaadikud, me täname komisjoni, ma tänan komisjoni nimel härra Alfonsit selle raporti eest, mis puudutab Vahemere makropiirkondlikku eh, strateegiat. komisjon eh, teab et Vahemere piirkonna strateegia on väga suure poliitilise tähtsusega, aga siin on ka mitmed poliitilised ja eh, praktilised raskused selle elluviimises. see et ettepanekud, mida Alla Alfonsi tegi, et eh, Vahemere piirkonda tuleks vaadata eh, ilma kaarte järgi erinevate piirkondadena on väga huvitav ja ähm, Aadria mere ja Joonia mere äh, piirkonna osas on juba saavutatud äh, teatud edu. komisjon äh, kasutab siin ära Balti mere makropiirkonna strateegias omandatud kogemust ja tõepoolest komisjon on selle poolt, et piirkonnad ja, ehm, ja riigid töötavad paremini koos makropiirkondlike strateegiate raames, leides lahendusi ühistele probleemidele. E, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ülemkogu e, ütles, et on vaja töötada edasi makropiirkondlike strateegiate osas ja mis ning komisjon toetab igasuguseid samme, mida astutakse makropiirkondlike strateegiate arendamise suhtes. me toetame ka Vahemere piirkonna makrostrateegiat. mis nüüd puudutab raha, siis nõukogu andis mandaadi sellele regioonile, töötas välja niisuguse eh, ja ütles, et kogu rahu, raha kasutus eh, on seotud eh, väga tõsiste aruteludega, mis on, mis puudutavad mitmeaastast finantsraamistikku. nii et